buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos eh, la sesión de hoy. tere hommikust, eh, kolleegid. jätkakem oma tööga ja alustame päevakorrapunktist number seitse, esimene arvamuste vahetus. komisjoni ettepaneku teemal, mis võeti vastu kümnendal juulil ning mis näeb ette ühtseid eeskirju ja ühtset menetlust krediidiasutustele ja teatavatele investeerimisühingutele solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames. annan kõigepealt sõna raportöörile proua Ferreirale. sotsialistide nimel, palun. Gracias, presidente. Um, o textu, o textu que, que hoje. suur tänu. see tekst, mis meie ees on ja mille komisjon on välja pakkunud, on väga oluline mitmel tasandil. ja tegelikult see ei võta seda tsüklit kokku kokku, vaid liigub Euroopa Pangaliidu arhitektuuri ülesehitamise suunas. kolleegid on kõik tutvunud selle tegi, tekstiga, nii et ma ei hakka seda siin üle kordama. meil on ka mitteametlik kohtumine, mis kaasab kõiki raportööre, et jõuda äh, ühtse seisukohani SRM-i, ühtse kriisilahendusmehhanismi küsimuses ja ma saan komisjonile edastada sellel kohtumisel tõstatatud äh, küsimused. ükski raportööridest äh, ei leia et õigusliku alusega oleks mingi probleem, millele komisjon on selle pangaliidu üles ehitanud, nii et meie leiame, et õiguslik alus on sobiv ja lisaks väljendasid kõik äh, kohtumisel osalenud soovi, et parlament liiguks võimalikult kiiresti ühtse kriisilahendusmehhanismi koostamise suunas sellepärast et ähm, need on väga olulised osad sellest suurest süsteemist, kuivõrd võtsime juba otsuse vastu, mis puudutas äh, ühtset järelevalvemehhanismi Eurotsoonis ning äh, ka nendele riikidele, kes äh, valivad sellega, selle süsteemiga liitumise ja sellel ei ole mingisugust mõtet, kui meil ei ole ühtset kriisilahendusmehhanismi selle kõrval. mingisugust mõtet ei ole minna tagasi liikmesriikides, kui meil ei ole mingisugust ühtset äh, kriisilahendusmehhanismi. seega on oluline, et tegemist oleks tõhusa ja töötava ning hästi koordineeritud süsteemiga. kui see on tagatud, siis tahame selle ettepanekuga edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik, ka nõukogul on samasugune suhtumine, ka nemad soovivad võimalikult kiiresti edasi liikuda, kuigi komisjon ettepanekut on võimalik veel parandada ja muuta, siis selle põhiline ülesehitus on meie jaoks äh, sobiv. lubage nüüd edasi minna detailidega. üks nendest puudutab seda asjaolu, et me töötame selle teksti kallal reageerimise soldeerimis, solveerimisdirektiivi kallal ning see peab olema äh, aluseks kõikidele liikmesriikidele, nii et me töötame nende kahe teksti all, kallal korraga. nii et äh, SRM ühtne kriisilahendusmehhanism peab olema paigas selleks, et ähm, RRD äh, otsust oodata, kuni me ootame, et see töö on lõpule viidud. ma tahaksin äh, kuulda, mida kolleegid sellest arvavad, seega on meil teatud horisontaalne platvorm, millel on ühtne õiguslik alus, mis lubab pangakriisi lahendusmehhanismil olla ühtne kõigil Euroopa Liidus ning ka nende institutsioonide jaoks, kes Pangaliidule tuginevad. ma tahaksin, et sekretäriaat kinnitaks, millised artiklid peavad olema äh, siis äh, ootele pandud, kuni me oleme selle RRD küsimuse lahendanud. siin on teatud küsimused, mida ei saa enne ära lahendada. ja teised punktid äh, peaks äh, saama põhjalikumalt selgitatud, eriti kui me räägime nõukogu pädevusest õigustekstis. meil on siin uus agentuur, mis töötab pangaliidu tasandil ja tegeleb kriisilahendusega ning me tahaksime ka teada, mis on komisjoni roll institutsionaalselt ja õiguslikult. peab olema komisjon see organ, kus otsuseid langetatakse, kuid õigusteksti arenedes on oluline, et me tagame et seos selle uue agentuuri ning Euroopa Komisjoni vahel on väga selgelt selgelt äh, sõnastatud. ning see seob äh, muidugi ka ähm, avaliku rahastamisega seotud probleeme. Mm, õigustekstis peaks meie meelest äh, olema parallelism parlamendi ja teiste institutsioonide äh, otsuse põhjal, mis puudutab järelevalvet ning eriti äh, parlament peaks olema siin pädev kriisilahendusmehhanismi puhul, me arvame, et siin peaks olema parlamendil juhtroll või paralleelne roll selles küsimuses, mida me teeme järelevalveks ning SRM-i loomiseks, eriti just tegevjuhi ametisse määramisel ning parlament on alati rõhutanud, kui oluline on sooline tasakaal. eriti just sellistes küsimustes ning neid küsimusi tuleks meeles pidada, kui me räägime sellest olulisest mm, olulisest äh, ametikohast äh, selle agentuuri eesotsas. ma ei hakka siin äh, detaile kõiki läbi võtma, ma toon välja lihtsalt need elemendid, mis minu meelest on kõige olulisemad. nii et tahaksin minna nüüd kahe teise teema juurde, kus ma tahaksin eriti kuulda kolleegide arvamust parlament on alati rääkinud sellest, kui oluline roll on hoiustajatel bail-in'i puhul, me tahame, et nad oleks kaitstud tegemist on väga aktuaalse teemaga ning väga oluline, et me e, säilitaksime ja taastaksime kodanike usalduse. me tahame ta tagada hoiused ning e, see on väga oluline teema. ja hoiuste tagatise kasutamine pankade päästmises võib osutuda ebaotstarbekaks, kui süsteem ei toimi nii, nagu alguses ette nähtud. me peame siin olema väga konkreetsed ja me peame seda küsimust kaaluma läbirääkimiste jooksul nõukoguga. ning lõpuks, kui meil on ühtne kriisilahendusmehhanism, mis on parlamendi soov, selle eest oleme kogu aeg võidelnud panga äh, kriisilahendusmehhanism on meie ettepanek, nii et kui toimuks näiteks mingisuguse panga solveerimine, siis äh, me peame rääkima panga enda finantseerimisest. ja parlament on alati seda seisukohta toetanud ning me oleme toetanud ühtse fondi äh, ideed, mida finantseeriksid teised pangad ja organid, mis on kaasatud riskisüsteemi. see on see, mida me endiselt toetame, kuid me peaksime sellest rääkima ka sellest, kuidas seda fondi üles ehitada ning kas esialgses faasis ei peaks olema krediidiliin, mis tagab selle, et fondil on piisavad vahendid algusest peale olemas. selle ettepaneku tegime juba kahe tuhande kümnendal aastal, nagu te mäletate. EFSF e ja ESM ähm, seos selle fondi ja nende organite vahel peab olema väga selgelt välja toodud ning äh, me peame tagama ka selle ühtsuse, nii et meil ei oleks äh, lihtsalt mingisugune killustatud sekkumine, kui me soovime aidata panku, kes ähm, on siis äh, solveerimise all Need on need kaks suurt teemat, kui me hakkame sekkumisest rääkima, kuid see muidugi äh, ei vähenda selle teksti ähm, usaldusväärsust, tegemist on tugeva tekstiga, see aitab meil saavutada pangaliidu ülesehitust äh, ning peamised eesmärgid äh, rohkem stabiilsust äh, finantssüsteemis, maksumaksjate turvalisus, nemad on just kannatanud pankade probleemide tõttu ning kolmandaks tarbijate kaitse pigem siis hoiustajate kaitse. ma arvan, et äh, nende kolme elemendi abil saavad pangad äh, minna tagasi oma esialgse ülesande juurde, ähm, hoiuste muutmine krediidiks äh, reaalmajanduse jaoks ning aidata siis Euroopal sellest pikast kriisist lõpuks välja tulla. meil on vaja vastutustundlikult ning koostöös teiste institutsioonidega äh, seda kõike teha. ma arvan, et äh, erinevad fraktsioonid siin parlamendis teevad juba head koostööd ning parlament on pühendunud äh, selle teema kiirendamisele ning äh, oma ettepaneku esitamisele lootuses ja usus, et teised institutsioonid tema seisukohta jagavad, aitäh! suur tänu, Elisa! nüüd Rahvapartei nimel saab äh, äh, proua Wortmann Kool ei ole sõna, nii et saab äh, sõna härra Kosas. jah, ma võtan sõna proua Wortmann Kooli nimel sõna, kes on oma koduriigis täna meeleavaldusel ja kes palub ennast vabandada. nii et äh, variraportöör räägib minu suu läbi täna. nii et Äh, ärge ajage seda segamini. eelmisel nädalal võtsime vastu Keskpanga uue rolli, kes on nüüd äh, ühtne pangandusjärelevalvaja, kuid äh, hoolimata nendest töödest on vaja tagada eurooplaste usaldus pangasektori vastu, sellepärast on oluline teha ühiseid jõupingutusi ning kinni pidada ambitsioonikast ajakavast, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeseks jaanuariks see süsteem jõustuks ja selleks on vaja tugineda järelevalvemehhanismile, mille puhul äh, proua Tyson oli raportööriks äh, ning äh, tulevase, tulevasele kriisilahendusmehhanismile, kus Gunnar on raportööriks. ühtne kriisilahendusmehhanism on pangaliidu üks alustalasid, me peame andma kriisilahenduspädevuse ning vastavad instrumendid selleks, et oleks võimalik kiiresti ning tõhusalt ning ettearvatavalt reageerida, kui kui pangad pankrotti lähevad. meie ühine eesmärk on kaitsta hoiustajaid, kaitsta maksumaksjate raha ning ennetada neid kahjusid, mida põhjustatakse reaalmajandusele. sellepärast soovib proua Wortmann Kool toetada Michel Barnier ambitsioonika ettepa-, ambitsioonikate ettepanekut, kuigi selle detaile saab veel arutada teatud punkte tahaks proua Wortmann-Kool siin täna tõstatada, kõigepealt mõelda rohkem ähm, äh, kriisilahendusnõukogu rolli üle ning selle seose üle nõukoguga. me peame tegema nii, et oleks äh, võimude tasakaal komisjoni ja nõukogu vahel ning äh, et siin ei oleks huvide konflikti erinevate institutsioonide vahel ähm, kriisilahenduse nõukogul äh, peab, äh, peab olema rohkem pädevust, äh, see on kindlasti keeruline, kuid seda peab kaaluma. Ähm, samuti peame tagama öö, ähm, usalduse, sellepärast et see protsess võib liiga pikaks osutuda, sellepärast me peame tagama kriisilahendusfondi toetuse erafondide poolt, nii, kuid kaaluma samas ka kõiki võimalusi, et selle fondi ülesehitamist kiirendada pangaliidu küsimus on meie jaoks endiselt äh, oluline, me oleme ühtse järelevalve osas edasi liikunud, me võime siin veel palju küsimusi tõstatada, näiteks tegevjuhi ametisse määramine ähm, nõukogu etteotsa. parlament soovib, et oleks kriisilahendusmehhanism Euroopa tasandil. Euroopa pankade jaoks me peame tegema kõik, mida me suudame vastavalt aluslepingutele, samas soovime kasutada seda võimalust, et väljendada oma üldist nägemust pangajärelevalve osas, näiteks ka läbivaatamise klausli osas, need on siis proua Wortmann kooli ettepanekud ja ta soovib tänada raportööri tehtud töö eest, aitäh. suur tänu, härra Kozjassov ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna proua Kulah. suur tänu, Pablo. paistab, et me siin esitame üles uut ülesannet, meil on väga hea meeskond, nagu ka kuuese äh, majanduspaketi puhul Elisa Kort, proua Karin Wortmann-Kool ja teised me to toetame põhimõtteliselt komisjoni ettepanekut, me teame, et me peame kiiresti tegutsema, ma tahaksin seda ka omalt poolt toonitada, et see on tähtis ja see on viimane element selles töös, mida me oleme teinud juba oma ametiaja algusest peale praktiliselt ja me peame ka sellega ühele poole jõudma mis puudutab ülevaatamise kausid, ka selles küsimuses tuleb kiiresti ühele poole jõuda äh, ja kui on midagi vaja hiljem teha, siis, äh, siis äh, siis saab seda ju korrigeerida, aga me ei tohiks praegu aega kaotada. praegu on juba väga palju asju ära öeldud, nii et ma teen omalt poolt lühidalt, väga palju on juba räägitud sellest äh, solveerimisnõukogust ja ühtsest äh, solveerimise süsteemist äh, ja ma arvan, et koostöö Euroopa Keskpangaga järelevalve vallas on väga oluline, meil on kaks ametiorganit, kes sekkuvad siis üksteise järel ja nende seisukohad on erinevad, nende ülesehitused on erinevad ja tegemist on väga tõsise kont-, tekstiga, sellepärast et võib-olla pank peab oma uksed kinni panema peale selle tulemusena, me oleme näinud juba näiteid kriisi mõjude kohta Prantsusmaal, Belgias, Hollandis, teistes äh, liikmesriikides äh, ja kus on tegelikult olnud pangad, mis on piiriülesed ja mis muudab veelgi olukorra keerulisemaks, nii et äh, see nõuab põhjalikku sekkumist ja veel üksikasjalikud tehnilised kommentaarid, riigi sekkumine kuidas otsustusprotsessi, mis peab olema kiire, kaasata ka liikmesriigi tasand, kus on teine rütm, töörütm tavaliselt ja kui riik otsustab sellest süsteemist lahkuda, otsustab lahkuda kas SSM süsteemist või solveerimissüsteemist, mis siis saab? kuidas võib tagada et kõik see ei varise kokku paljalt sellepärast, et riigis on, on valitsuse vahetus näiteks, meil on vaja stabiilsuse tagatust, tagatist ja mis puudutab euroala väliseid riike, siis me peame olema võimalikult kaasavad ja muidu ülejäänud küsimustes äh, ma usaldan täielikult meie raportööri, olen veendunud, et me jõuame üksmeelele ja teeme seda kiiresti ja loodetavasti õnnestub meil kiiresti ka ülejäänud eeskirjad, mis me oleme juba vastu võtnud, võimalikult kiiresti ka ellu rakendada, mis on väga oluline. suur tänu, Silvi, ütleb esimees. ja Philipp Lambert Roheliste nimel, palun mina ei ole küll Philip Lamberts, aga ega seal suurt vahet ei olegi. First um... ütleb härra Kiigold. ma räägin saksa keeles, ütleb härra Kiigold. ma sooviksin välja tuua paar kesksemat märkust. komisjoni ettepanek, et luua ühine solveerimisfond ja asutus ja siin rõhutatakse ühtset ja ühte siis see meie meelest on tõesti ähm, sihipärane ja eelkõige seetõttu, et äh, et arusaam Euroopa Liidu liikmesriikides, et, et oleks äh, igal pool loodud oma solveerimisfondi mehhanisme, siis viib selleni, et tegelikult meil tõsiseltvõetavaid äh, pankade solveerimisi aset ei leiagi sellepärast, et oleks ju ka täiesti absurdne, kui väikeriikides luuakse oma solveerimisasutused ja need äh, asutused ei saagi kogemusi, äh, kuidas üldse solveerimine käib. see, et äh, oleksid eraldi solveerimisasutused igas liikmesriigis, viib jällegi selleni, et maksumaksjad peavad selle lõpuks kinni maksma. me peame vaatama ka majanduslikku potentsiaali ja yeah ja kui Müncheni äh, suurusel äh, riigil on ähm, või Müncheni äh, majanduspotentsiaaliga ähm, võrreldaval väikeriigil on sama solveerimis, on oma solveerimisasutus, sellel ei ole lihtsalt mõtet ja seetõttu ongi vajalik edendada ühist pangandusliitu ja selle juurde käib ka ühtne solveerimismehhanism ja ühine solveerimisfond ja siin ei ole vaja vahet ega suurtel ja väikestel pankadel, sellepärast et ka väikeste pankade puhul solveerimisfond ei äh, saa neid kogemusi selleks, et riiklikul tasandil ka tõhusalt solveerimist läbi viia ja see tähendab, et kui luuakse ühine solveerimisasutus või, või igas liikmesriigis luuakse ühine, üks liik-, ähm, solveerimisasutus, siis see tegelikult õõnestab meie seda ettepaneku sisu et ei ole mõistetav, et äh, võim ähm, järelevalveasutusel, kohustused järelevalveasutusel, neid viiakse, täidetakse ühiselt, aga kõik muud tegevused on, äh, aga vastutus on äh, igal liikmesriigil endal. ja seetõttu see ettepanek, et oleksid ähm, riiklikud solveerimisasutused, ähm, see ei ole mõttekas ja nüüd on siin seda põhjendatud erinevate juriidiliste aspektidega. Äh, äh, kohtujuristi ma pean ütlema, et kohtujurist äh, argumentidega, mis tulid Euroopa kohtust, tehakse sohki, sellepärast et mida ta tegelikult ütles, oli see, et ilma ilma aluslepingut muutmata on täiesti võimalik ühist äh, solveerimisfondi täiesti võimalik ja samuti ta äh, räägib ka Meroni lahendist, äh, härra Kosses, me oleme siin äh, pahandanud pidevalt komisjoniga, me oleme siin pahandanud ka oma õigustalitusega äh,, kes on selle Meroni lahendi justkui üheteistkümnendaks käsuks kuulutanud. ja nüüd ja nüüd Euroopa Parlamendi õigustalitus äh, ja ka komisjon väidavad, et, äh, et äh, võib lähtuda täiesti Meroni lahendist, et ka agentuurile võib otsustamispädevusi üle kanda. aga sellisel juhul peab olema tugev õigusalus ja kohtujurist ütleb vägagi õigesti et kolmes, äh, vastavalt artiklile kolmsada viiskümmend kaks ja ka tõhustatud koostöö raames saab tegelikult minna kau-, palju kaugemale, palju kaugemale uute Euroopa institutsioonide loomisel ja võib anda ka agentuuridele kaasasustamisõigusi. nii et seda äh, tuleb tõsiselt võtma, sellepärast ma arvan, see õiguslik probleem kestab veel kauem. Te teate, et äh, me teame, mis tuli Euroopa konvendist ja me teame ka, kui keeruline oli selle tulemusi äh, ka hoogsalt rakendada ja eriti, mis puudutab finantsteenuseid. finantsteenuste sektoris on meil vaja tugevaid asutusi ja seetõttu me peame arvestama ka selle raportiga, proua raportöör, et et äh, siin äh, lõpuks anda lahendus sellele Meroonile kohtulahendi jamale nii et viiekümnendatel ja kuuekümnendatel oli selline otsus küll õigustatud, sellepärast et siis Euroopa Liidu komisjonil oli endal õigusi otsustuspädevusi agentuurile üle anda. aga see on hoopis midagi muud ja Luksemburgi eh, kohtujurist ka ütles väga õigesti et kui tegu on kaalutlusõiguse pädevuse ülekandmisega agentuurile, siis see on võimaldatud. meil oli sama küsimus ka ESM-iga ja mul on väga hea meel, et see segadus nüüd lahendatud on ja ma loodan, et Euroopa Kohus ka äh, meiega ühi-, ühtemoodi asjast aru saab. see, mida me siin teeme, on seetõttu nii oluline, kuna et need küsimused, mida praegu esitatakse äh, ühisele järelevalveasutusele EKP-le,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 bilansi ületamisel ja kui me ei tea, milline on see korralik kaitsemehhanism, siis on oht väga suur, et EKP hirmust ähm, turureaktsioonides ähm, loobub olul-, tugevatest stressitestidest ja seda me ei, ei saa ju võimaldada meie, sellepärast et siis satuksid negatiivse mõju alla jällegi meie maksumaksjad. me peame ju vaatama, kus vastutus asub ja millise asutuse juures vastutus lasub ja ja seetõttu me ei saa lubada, et viiakse läbi mingisugused nõrgad äh, olematud stressitestid, aga seda me saame vältida ainult sellisel juhul, kui me saame vastuse ka sellele, et kes kahtluse korral siis maksma hakkab ja komisjonil praegu vastust ei ole ja ühtne pankade solveerimisfond, mis peaks turgu refinantseerima, see peab ka toimimisvõimeliseks äh, muutuma. jah me peame sellest ka rääkima oma tööde raamis väga äh, täpselt. ühtsel pankade solveerimisfondil peab olema võimalus äh, probleeme lahendada, kui tekivad mingisugused tõkkelised. see tähendab, sellel fondil peab olema piisavalt vahendeid, samuti äh, pangandussektor peab ähm, olema siin tagatiseks ja me peame garantiiks ja me peame olema ka nii kiired oma töö tegemisel, et see õigeaegselt ka rakenduks ja äh, kui hakatakse siin asja viivita-, asjaga viivitama, siis see on täiesti vastutustundetu, sellepärast et see tähendab, et me tegelikult oma pankadel tõmbame tooli alt ära, kui me väga kiiresti selle asjaga lõpuni ei jõua. ja veel paar lühikest märkust. mis puudutab nüüd institutsioonide äh, tagamist Saksamaal, siis ma tean, et see, see ei peaks siin tekitama mingit erandit, vaid äh, vaid tegelikult on ju sellel ka endal solveerimispädevused ja me peame siin lähtuma samasugusest süsteemist, mis Saksamaal juba on, nii, nimelt et väikepangad maksavad sellesse fondi vähem kui suured fondid proportsionaalselt siis ja nii nagu Peeter Simonsi raportis, et äh, siin ei peaks äh, rahainstitutsioonidele tegema mingit erandit, vaid tegelikult tuleks leida kõikidele rahainstitutsioonidele ühesugused, üks lahendus ja, ja mitte hakata siin mingisuguseid erandeid sisse tooma õigusaktidesse ja mis tekitab mulle väga suurt muret, on see, et äh, solveerimis solveerimisdirektiivis eh, nõukogu kakskümmend seitse lõikes kaks on sisse viinud eh, solveerimis eeskirja, mida seni vist keegi ei ole veel märganud, seal on nimelt kirjas, et enne, enne sulgusid, eh, enne seda kaht-, kaheksat protsenti, et enne, enne sulgusid on võimalik ka äh, riiklikud toetused ja ma paluksin, et kõik vaataksid väga tähelepanelikult artiklit kakskümmend seitse kaks ja eriti meie kolleeg Gunnar Hökmark, minu meelest ei ole see ähm, aktsepteeritav, et pangad enne, kui nad äh, satuvad probleemidesse, et äh, riik saab neile piiramatult anda äh, toetusi ja kompromissi näol on see nõukogus nüüd teksti sisse toodud ja minu meelest on see täiesti vastuvõetamatu ja see on ka vastu sellele põhimõttele, et pangad peavad oma arved ise kinni maksma ja mis puudutab äh, hoiustajaid ja investeerijaid, siis äh, nema, nende huvid peavad olema olulisemad ja paraku nüüd nõukogu oma äh, kompromissi otsingutel äh, leidis äh, selle suurepärase kompromissi ja, ja on selle siis ka vaikselt artiklisse kakskümmend seitse lõikesse kaks sisse toonud, nii et keegi sellest aru ei saaks. ja see tähendab, et tegelikult, tegelikult see äh, tekitab lisaväljapääse äh, pankadele tänu sellele riigi toetusele. nii et me peame kiiresti oma tööd tegema ja me peame jätkama oma seni tehtud tööga, nimelt looma eh, tõelise ühtse pangandusliidu ühiste eh, Euroopa Liidu tasandi institutsioonidega, aitäh. aitäh, Sven ja nüüd ECR-i nimel proua Vikifoor. Thank you very much, I um, commend the Greens for their use of dual raport. aitäh ma arvan, et meie peaksime oma fraktsioonis ähm, samamoodi võib-olla edenema nagu ähm, rohelised. paar märkust ka minu poolt siis. kõigepealt äh, meie töö eesmärgiks on äh, nii laenuandjate kui ka laenuvõtjate ja maksumaksjate huvide kaitse ja loomulikult äh, me soovime siin vähendada ka äh, seda ohtu, et äh, pangad satuksid probleemidesse ja me oleme ka näinud, et et ebakindlus tegelikult äh, tekitabki ähm, probleeme ja seetõttu me peame suurendama just seda kindlust ja me peame äh, ka usaldusväärsust suurendama. ja ma olen täiesti nõus nende kolleegidega, kes saavad ka aru, et see ongi tegelikult see suur pilt ja meie eesmärk. aga me nägime, et äh, siin on tegu paari probleemiga, nimelt mis puudutab siis äh, pankade äh, probleemidesse sattumist ja meil on vaja seda kiiremini tuvastada, et nad on probleemides ja samuti tuleb siis edasine lahendus paindlikult läbi viia. aga äh, siin on oluline ka demokraatlik äh, aruandlus ja ka paindlikkus ja ka pädevused on olnud, sest sellepärast ükskõik, äh, milline see asutus on, on neil ikkagi erinevad vahendid ja neil on vaja usaldusväärsust ja ka vastutust selleks, et nad saaksid neid vahendeid kasutada ja meie peame tagama, et kui kasutatakse erinevaid äh, vahendeid, siis, ähm, siis me saame sellest ka äh, Äh, infot ja ülevaate ja see, mida me oleme õppinud Küprosest, oli see, et et otsused, mida langetatakse komisjoni poolt, äh, nende kohta ei saa samasugust aruandlust äh, nagu oma liikmesriigi asutuste poolt langetatud otsuste kohta. nii et äärmiselt keeruline äärmiselt keeruline on siin äh, volinike ja komisjoni nende tehtud otsuste pärast vastutusele võtta, kuna see on niivõrd läbipaistmatu süsteem. ja me oleme andnud komisjonile ja volinikele väga palju otsustuspädevusi. ja me oleme väga vähe kasutanud erinevaid vahendeid ja kui volinikele antakse sellised volitused, siis ma arvan, et me peame väga põhjalikult arutama ka demokraatlikku aruandlust ja seda, kuidas äh, volinike kolleegiumi vastutavaks teha. nüüd selleks, et äh, oleks olemas usaldusväärsus otsuste langetamiseks, äh, peab, peab olema ka, ka solveerimise asutusel usaldusväärsus. nüüd, kui suur pank peaks äh, pankrotti sattuma ja siis tuleb välja, et ta on nii-öelda üle kompenseeritud, siis, siis keda, kelle me kohtusse kaebame, kas komisjoni või voliniku siis kus on siin mehhanismis kaitsemehhanism? sellistel puhkudel, kui otsused, kui otsused on valesti langetatud, kellel lasub siis vastutus? nüüd, mis puudutab äh, rahastamist, siis ma saan aru, miks äh, mõned äh, liikmesriigid on soovinud seda keskfondi, mõned jällegi mitte. ja kui on olemas eh, keskne fond, eh, ühine fond, siis sellisel juhul eh, eraldi fondide loomisel, see tähendab, et eraldi fondide loomisel tegi ka ühist finantsvastutust. varasemate mehhanismide puhul me oleme alati öelnud, et see, kes maksab arveid, peab ka teadma, kes otsuseid langetab, nii et ähm, asjasse puutuv riik peab olema ka äh, kaasatud otsuste langetamisse. ja kui siin hakatakse mingisuguseid ähm, meetmeid pankadele kohaldama, siis ükskõik äh, millist tasu kohaldatakse näiteks maksumaksjale või teisele asutusele, siis otsuste langetamisse tuleb kaasata sellisel juhul ka asjasse puutuv liikmesriik ja kui komisjon aga ütleb, et selliseid otsuseid saab langetada ilma kõiki osapooli kaasamata, siis äh, me, kuidas me hakkame siis äh, riigiabi defineerima? nii et ma arvan, et siin on väga keerulisi küsimusi veel vaja volinikule esitada ja ähm, siin on, on esitatud ka küsimusi kolmandate riikide kohta ja samuti ähm, mitteosalevate ähm, liikmesriikide kohta. ja vabandust, kui ma asju üle kordan, äh, SRM-is siis me anname EBA-le äh, vägagi suured volitused, mis puudutab äh, siis solveerimismehhanismi. ESRM-is äh, liikmes, on siis kaasatud ähm, liikmesriigid ja ka äh, komisjon. kas EIBA tõesti hakkab komisjonile ütlema, mida äh, ta peab tegema ja siin ja kas EIBA hakkab siis tõesti komisjonile või ka võimalikule agentuurile andma suuniseid tegutsemise kohta, nii et siin tekib väga palju juriidilisi ja ka tehnilisi probleeme. ma arvan, me peaksime rohkem seda küsimust arutama, põhjalikumalt seda arutama ja ja ma saan aru, Liisa, et sa, sa tahad selle asjaga kiiresti edasi minna, aga me peame, me peame need äh, erinevad äh, asutuste ja organite vahelised suhted, pädevused siiski põhjalikumalt üle vaatama. ja viiendaks märkuseks, äh, ma olen täiesti nõus äh, äh, Sveniga, et kui kõikidele ei ole antud võrdsed võimalused, siis see võib tekitada tõesti suuri probleeme. see puudutab näiteks ka riigiabi ei peaks olema pangandussektoris ühte sektorit, mis, mida koheldakse hoopis teistel alustel. nii et äh, kui siis üks asutus, äh, ähm, krediidiinstituut võib äh, väita, et äh, nemad ei pea nii palju fondi sisse maksma, sellepärast et nende hoiused on paremini tagatud, aga samas ikkagi saavad sama palju abi kui vaja, siis me peame tõesti vaatama, kas kõikidel sektoril kõikidele sektoris esindatud organitele on tagatud samasugused võimalused või mitte. ja minu meelest ühisturu eesmärk ongi ju see, et meil oleksid olemas võrdsed võimalused tagatud kõikidele, kes osalevad ähm, ühisturust. Muchas eh, gracias, eh, senora Ford. suur tänu, proua Ford. proua Hübner, härra Ludvigson, härra Klints, härra Simon, härra Epping, veel proua Podimata ja härra Lamberts aga neljakümne minuti pärast peame hääletama, nii et äh, ma annan teile maksimaalselt kolm minutit kõneaega. nii et äh, ilma pikemalt venitamata, proua Hübner, palun. mina tahaksin algatuseks öelda vaid nii palju, et ma arvan, et me saime komisjonilt äärmiselt konstruktiivse dokumendi hea ettepaneku, mis aitab meil üles ehitada need asutused, mis on meil praegu meie finantssüsteemist puudu. nii et me peaksime jätkama koostöö vaimus seda ülesehitustööd ning äh, meeles pidama seda, et äh, me peaksime tagama pankade ja juhtimise sõltumatuse pankade maksuvõimete taastamise ja solveerimise direktiiv ja ühtne solveerimise süsteem peab aitama looma, luua solveerimise fondi äh, kõikidele institutsioonidele, keda see hõlmab, aga mul ei ole päris selge veel SRM-i ja pankade maksuvõime taastamise solveerimisdirektiivi vaheline seos kui institutsioonil peavad olema äh, piisavad solveerimise plaanid, siis me peaksime viitama artiklis seitse ka mak-, pankade maksevõime ja taastamise solveerimise direktiivile, selleks et äh, me ei, et meil oleks ühtsus ja sellepärast et me ei peaks hakkama, et võiks lihtsalt üle vaadata need maksevõime taastamise solveerimise direktiivi raames loodud plaanid, mitte ei peaks hakkama looma uusi plaane juba solveerimissüsteemiga ja mehhanismiga. ja kui toimib äh, sol-, äh, solveerimine ja, ja kogu see protsess, hääletusõigused ja nii edasi ja lõpuks jõutakse otsusele, et liikmesriigid äh, on riski ees, et need hääletatakse maha. Äh, ja ma arvan, et me peaksime siin kaaluma võimalikke alternatiive, sellepärast et kui me tahame, et otsustusprotsess oleks selline, nagu komisjon seda oma ettepanekus on kirjeldanud, siis liikmesriigid, kellel on osaettevõtted ja tütarettevõtted, nemad peaksid saama äh, võimaluse esitada äh, solveerimiskavasid äh, kõrgema taseme solveerimise kavasid, kui liikmesriigu, riigi stabiilsus vastasel korral satuks ohtu. samuti aga me peaksime andma äh, tütarettevõtetele äh, ka oma hääle. meil on lihtsalt vaja tagada seda, et et äh, liikmesriiki finantssüsteem ei satuks suurde ohtu. ja siis äh, ühtne järelevalvemehhanism, ühtse järelevalvemehhanismi puhul on meil äh, kitsam rakendamise ala, ala ametivõimude pädevustest sõltuvalt ja kõik pangad Äh, mis seal on, kuuluvad SRM äh, valdkonda ja kui pangad äh, saavad oma järelevalvet kohalikul tasandil, aga solveerimine toimub kesksel tasandil, siis see vajab samuti planeerimist. härra Livingston. suur tänu. mina tahaksin lühidalt rääkida ühest asjaolust mis äh, minu meelest muudab komisjoni ettepaneku nõrgaks. nimelt see, et äh, ei ole arvesse võetud töövõtjate perspektiivi või sellisel määral vähemalt, äh, nagu see oleks vajalik. sellele tuleks rohkem rõhku panna. töötajad ja nende esindajad on äärmiselt olulised raskuste sattunud panga puhul ja töövõtjatel peab olema täielik ülevaade sellest, mis toimub ning nemad saab, peavad saama samuti konstruktiivselt osaleda selles, et maksefunktsioone jätkatakse ning et panga solveerimine toimib nagu kord ja kohus. ja solveerimiskavadel peaksid olema konkreetsed äh, kommunikatsioonipõhimõtted paigas, äh, millest lähtuvalt töövõtjatega suheldakse ning äh, samuti peaks äh, olema tagatud kohustus äh, teavitada töövõtjaid ning samuti ka konsulteerida nendega. me peame töötajaid pidama pigem boonuseks, äh, tugevaks küljeks, mitte pro-, täiendavaks probleemiks kriisiolukorras. suur tänu, härra Ludvigson. ja nüüd saab sõna härra Klints äh.. aitäh. kui me vaatame Ameerika ja Euroopa pankade olukorda, siis me võime nentida, et Ameerikas on suured fusiooni ülevõtmisega veelgi suuremaks ja tosinad pangad tuleb seal FISC kaudu ähm, solveerida, aga Euroopas ei solveerita ühtegi panka ja seetõttu me näeme, et selline süsteem tõesti vajab ähm, konsolideerimist ja me näeme, et meil on endiselt veel väga selliseid ähm, nõrku äh, pankasid ja seetõttu see ettepanek on äärmiselt oluline, meil on vaja solveerimismehhanismi, meil on vaja seda eelkõige just piiriüleste pankade jaoks, aga me vajame seda ka tegelikult ja seetõttu ma olen osaliselt ainult selle ettepaneku rahul, me vajame seda ka kogu Euroopa Liidu jaoks. nii et kui me ütleme siin, et äh, me Äh, teeme siin midagi ainult äh, selles sektoris, kus meil on olemas ka EKP järelevalve, siis see ei ole kõige parim lahendus, sellepärast et äh, sellepärast, et me ei, ei saa tegelikult ju lubada või see on ka probleemne, et need, kes praegu mehhanismis kaasa ei löö, ikkagi soovivad EKP kaudu oma sõnaõigust välja tuua ja meil on vaja korralik süst-, tagada korralik süsteem, sellepärast et meil on kindlasti tekkimas äh, probleeme erinevate huvide koondamisega, me peame ka kiiresti tegutsema ja samuti meil tekib probleeme ka üksikute osalejate osaluse suuruse üle. see, kuidas see praegu on äh, kavandatud, siis siin äh, see ei ole tasakaalus see, et koduriigil on üks ähm, hääl ja kõikidel ähm, tütarettevõtetel kõigil kokku ka üks äh, hääl, siis see sellisena ei ole mm, toimiv äh, ega korraldatav ega mõistlik. et paljudel juhtudel on see kindlasti ka ebaõiglane ega ei ole ka kooskõlas kogu selle mm, süsteemi põhimõttega. nüüd, mida meil igal juhul vaja on on ähm, ranget äh, harmoniseerimist riiklike, äh, riiklike finantseerimismehhanismide ja riiklike solveerimismehhanismide puhul ja ma kardan, et äh, nii kaugele me kiiresti ei jõua ja me ei peaks ennast petma, sellepärast et meil on siin küll parimad kavatsused, aga ma kardan, et me ei, ei jõua, me ei jõua sellega väga kiiresti. Teil on siis kuus minutit veel, ütleb härra esimees härra Klints. nii et paraku on siin tegu veel sellise suure puudusega ja rahasam-, rahastamine tekitab suuri probleeme, see on täiesti selge. selle ja arvatavasti isegi kümme aastat äh, ei äh, hakata rahastama solveerimisfondi selliselt, nagu oleks vaja ja et siin nüüd tulla välja mingisuguse vahepealse lahendusega, et, et kasutada siin ESM-i rahas, rahastut või siis krediidi, mingit teist krediidivõimalust, siis see on vägagi kahtlane, see, et Euroopa stabiilsusmehhanismist raha võetakse, see on täiesti vastuvõetamatu, see sellepärast, et Saksamaa maksumaksja maksa-, tagab selle kahekümne seitse protsendi olulises osaluses ja samas siis peaks nende raha kasutatama nende pankade jaoks, mis ei ole sa-, millel ei ole Saksa maksumaksjatega mitte mingit pistmist, nii et ähm, siin peab mingi teise lahenduse leidma. nüüd, mis puudutab institutsionaalset äh, Äh, tagatist, äh, millest rääkis Vicky Ford. ma arvan, Vicky, sa said vist Svenist valesti aru, sellepärast et see, mida Sven ütles, ei olnud mitte see, et institutsionaalsed ähm, äh, institutsionaalsetele tagatistele tuleks mingisuguseid erandeid teha, vaid et ta soovib, et neile tehtaks erandeid ei teha, tehtaks erandeid ka Euroopa õigusaktides ja mina ka toetan seda, sellepärast et kui need institutsioonid üksteist tagas-, üksteist vastastikku, vastastikku üksteise hoiuseid tagavad, siis, siis minu meelest äh, lahenduseks on see, et äh, hoiupangad peavad ka äh, liidumaade pankade probleemid lahendama sellepärast et siis, kui tegu on justkui liidumaa pangaga, siis peab keegi teine arveid maksma, aga kui tegu on hoiupangaga, siis siis sellisel juhul peavad kõik teised nende arved kinni maksma. nii et selline süsteem meil ja ma loodan, et me saame kõrvaldada kiiresti ka juriidilised kõhklused, sellepärast et see on ju võimatu, et iga kord, kui me otsime mingit lahendust, et siis tekivad jälle mingisugused äh, juriidilised vastuolud, aitäh. suur tänu, härra Klints, palun nüüd Peter Simon sotsialistide nimel, kolm minutit, palun aitäh ja aitäh ka sulle, Wolf, et äh, sa rääkisid siin väga ausalt äh, välja, et see juriidiline köie tõmbamine tõesti siin äh, Ähm, ei ole üldse kohane, aga Berliinis räägitakse hoopis vastupidist juttu, räägitakse, et, ähm, et Euroopa maksumaksjad ei pea kartma mitte pankasid, vaid, äh, vaid Saksamaa valitsust, nimelt Saksamaa valitsus blokeerib praegu absoluutselt kõiki mehhanisme ja äh, tegevusi. ja ja samas äh, ta lükkab tagasi absoluutselt kõik ettepanekud, mis puudutab, ähm, mis puudutab siis igasuguseid ühiseid solveerimisfonde ja kõiki äh, muid pankade solveerimisel ja kui kõike blokeerida, siis tegelikult me ei jõua ju üldse kuhugi. nii et me oleme siin ühel arvamusel selles osas, et maksumaksjaid tuleb kaitsta, aga siin ma ütleksin ka Wolfgang Schäublele, et kui ta soovib seda pankade nõiaringi lõhkuda, siis peab Berliinist ka mingi konstruktiivne sõnum tulema ja kui me soovime siin praegu nüüd sõnu, sõnumi edastada ka Saksamaa valitsusele, siis, siis meie kõik soovime ühte eesmärki saavutada, aga me ei saa siin blokeerida kõiki lahendusi ja ma arvan, et see on üks oluline signaal, mille me siin täna peame edastama ja ma loodan, et Berliinis, Berliini see sõnum kohale ka jõuab järgmiseks pühapäevaks vähemalt ja et siis jõutakse ka lahendusteni. Simon äh.... aitäh. härra Epping, palun. aitäh, härra esimees alati, kui ma kuulen ähm, sakslasi kulmas rääkimas juristidest, äh, siis ähm, on päris meelelahutuslik, sellepärast et ähm, mulle tuleb meelde Martin Lutheri sõnad, et äh, juristid on tegelikult äh, pahad kristlased ja ma sooviksin tegelikult raportile esitada ühe küsimuse, meie toetame järelevalvet, panganduse järelevalvet ja ma toetan ka seda solveerimismehhanismi, sellepärast et pangad võivad sattuda pankrotti ja siia juurde kuulub ka solveerimisfond ja solveerimisfondi tuleb ka rahastada, see tuleb täita, siin nähakse Pangandusliidul kahte etappi, nimelt on järelevalve ja solveerimine, aga mõlemad näevad, mõningad näevad kolme faasi, et sellele lisaks tuleks veel äh, garantiide süsteem, see, millest rääkis Wolf, Wolfgang Klints, see ei kaasa ähm, tagatissüsteemi, et Holland siin ja teised liikmesriigid äh, selles ei osale ja mul on selline tunne, et raportöör üritab äh, tegelikult ikkagi jõuda selle Euroopa tasandi ehm, hoiuste ehm, tagatise süsteemini, sellepärast me teame, et siin räägitakse, räägitakse mis krediidiliinist või siis ka äh, ja, ja kuidas siis krediidiliini rahastada, siis sellisel juhul peaks see tulema ESM-ist, selleks, et rahastada äh, fondi. ja olukord oli ju selline, et ESM-il ei olnud volitusi selleks, et pankasid päästa, kuid ESM pidi seda ikkagi tegema, nimelt Hispaania riigi kaudu. ma sooviksin lisada veel ka selle, et ESM, ESM-i kasutatigi just selleks. eile äh, volinik Barnier rääkis ka äh, riiklikust kaitsemehhanismist, public backstopist. ja Euroopa hoiuste tagamissüsteemi siin vaja ei ole, aga ikkagi ma näen, et kõik tegevused liiguvad selle poole, et pangad, eriti just kõik suuremad pangad satuvad aina suurematesse ohtudesse ja nad teavad alati, et üks või teine fond ikkagi neid välja päästab. ja me teame, et tegu on tihtipeale ka poliitilist, pankadega, millel on väga tugevad suhted ka poliitikaringkondadega nii et minu küsimus ongi, et kas te soovite, et ka hoiuste eh, tagamise süsteemist rahastatakse desolveerimisfondi, aitäh? aitäh, palun nüüd härra Orfeu. aitäh. lubage mul kõigepealt eh, öelda, et eh, see raport läheb õiges suunas ja tagab meie pangasüsteemile äh, rohkem turvalisust, väga oluline on see sünniks. ja see on veelgi olulisem, kui me mõtleme selle peale, mis toimus Küprosel. nii et seda raportit tuleb väga hoolikalt kaaluda. ning küsimus on selles, kuidas see süsteem üles ehitatakse, me peame selle peale mõtlema ja ma arvan, et äh, siin tuleb esitada mõned äh, muudatusettepanekud parlamendi poolt. teiseks, ähm, solveerimisfond ise seda tuleb edasi arendada. Äh, see ehitatakse üles kümne aasta jooksul, pangad panustavad sellesse, siin ei ole põhimõtteliselt midagi valesti, kuid me peame mõtlema sellele, kuhu, mida me teeme siis, kui tekib mingisugune tõsine probleem nende kümne aasta jooksul, mis on üleminekuperioodiks ette nähtud? fondiga on kõik hästi kümne aasta pärast, aga kui midagi juhtub enne, kui fond on, on täieliku võimsuse saavutanud, fond elis-, ehitatakse üles järk-järguliselt, nii et ma tahaksin, et raportöör selle aspekti peale mõtleks ning tuleks välja ühenduse tasandi lahendusega, et äh, lahendada selle kümne perio-, aastase perioodi jooksul tekkida võivaid probleeme. see ettepanek koos Gunnar Hökmarki raportiga püüab leida lahendust bail-in küsimusele ning äh, sellele, kuidas äh, koheldakse hoiustajaid. muidugi peaks äh, see tagama rohkem turvalisust kõigile. väga oluline on, et maksumaksjad hoitakse eraldi pangakriiside lahendamisest ning me peame tegema kõik, et mitte mitte kahjustada hoiustajate usaldust kogu süsteemi vastu, see on üks põhielemente pangaliidu ülesehitamisel. me peame kindlasti hoiustajate probleemi meeles pidada ning me peame kaitsma neid eh, igasuguse eh, eemale hirmutamise eest tulevikus nii et äh, mul on väga hea meel kuulda, et äh, raportööri huvitab äh, lahenduste leidmine, et suurendada hoiustajate usaldust. aitäh, Diego, palun nüüd proua Podimata. suur tänu. tänan eriti just Eliisat, meie raportööri, kes on väga palju tööd ära teinud ning äh, ma hindan kõrgelt tema lähenemist. tegemist on olulise õigusaktiga ning ma olen täiesti nõus sellega, et äh, pangaliidu loomine on üks äh, olulisemaid institutsioonide poolseid sekkumisi alates Majandus- ja Rahaliidu loomisest. eriti oluline on see samm sellepärast, et me võime seda võrrelda äh, ka euro loomisega. me pakume siin välja järelevalvesüsteemi ja Elisa oma raportis ning ka härra Barnier eile oma ettekandes rõhutavad, kui oluline on ühtse solveerimismehhanismi loomine ning see on järgmiseks sammuks ähm, pangasüsteemi saneerimises meil peab olema seega piisavalt järelevalvet Äh, ja ähm, pangasüsteemi taastamine, me peame siin jõudma lahendusteni, mis aitaksid meid äh, nende probleemide puhul, mis tekivad liikmesriikide tasandil ning äh, meenutades äh, valusat kogemust, mis meil oli Küprosega ja mis läks maksumaksjale kalliks maksma, ainus viis on äh, siin sisse viia ühtsed reeglid, mis väldivad killustumist ning ennetavad riske. erinevad, erinevused finantsinstitutsioonide äh, vahel, põhja ja lõuna vahel äh, on väga suured ning me peame vähendama riske, mis esinevad erinevate riikide puhul, sest ähm, paljudel riikidel äh, on vaja palju likviidsust ning see mõjutab kõik muidugi ka ettevõtteid nendes riikides, nii et me peame kiiresti tagama kogu äh, Euroopa majanduse taaskäivitamise ning äh, me peame selle abil tagama ka Euroopa konkurentsivõime. siin on üks punkt, mille ma tahtsin välja tuua ning äh, olen siin nõus kolleeg Diego Feiuga. kõigepealt on mul väga hea meel meie üldise lähenemise pärast, mis on tõesti küllalt üksmeelne me kardame pangaliidu killustamist ning seni, kuni meil ei ole ühtset süsteemi, jätkub see killustamine, me peame tegema kõik endast äh, sõltuva, et meil oleks tõeliselt toimiv raamistik. ma arvan, et me peaksime läbi vaatama võimaluse sisse viia sellesesse, sellesse määrusesse teatud äh, vahemeetmed, üleminekumeetmed, kuni selle hetkeni, kui see solveerimisfond on tõeliselt oma võimsuse saavutanud. me võime siin muidugi kaaluda erinevaid meetodeid. omalt poolt leian, et äh, üleminekuperioodiks kuni täieliku äh, solveerimismehhanismi käivitumiseni peaksime äh, paluma stabiilsuse mehhanismile sekkuda, sellepärast et ta on juba oma rolli mänginud pankade saneerimises muidugi äh, see kõik saab toimida teatud tingimustel, me peame selle kokkuleppeni jõudma, mis äh, kataks seda üleminekuperioodi enne stressiteste, sest äh, muidu võib meil tekkida probleeme. kui stressitestid annavad negatiivseid tulemusi, siis see võib endaga kaasa tuua uue kriisi ja mm, kui me ei ole valmis selle süsteemiga täielikult, selle probleemiga täiesti tegelema aitäh. nüüd saab sõna härra Gunnar Hökmark. suur tänu. suur tänu raportööri ja teiste ettekannete eest. mul on mõningad kaalutlused. kõigepealt soovin rõhutada seda, mida proua Ferreira juba ütles, et see süsteem peab olema kooskõlas ERD direktiiviga ning me peame tagama, et siin äh, ei saa olla mingisuguseid kahtlusi, millised reeglid kehtivad. teine märkus äh, puudutab meie arutelu, mõnikord arutleme finantssektori üle, nagu oleks tegemist millegagi, mis äh, on lahus üldisest majandussüsteemist, aga see ei ole niimoodi. see ei ole eraldiseisev üksus, vaid osa majandusest ning äh, Äh, kriisid tekivad siis, kui meil on äh, probleemid majandusega üldiselt, ähm, varade väärtuse langemine ja nii edasi, mis on seotud finantssektoriga. mõnikord finantssektor ei tee oma tööd õigesti ja olukord läheb aina hullemaks, kuid ma arvan, et väga oluline on, et me vaataksime üldist pilti ja et me näeksime, et kui on süsteemne kriis, siis äh, mõnikord ma arvan, et me räägime, nagu oleks tegemist ainult ühe pangakriisiga, kuid tegemist on süsteemse kriisiga ja sellisel juhul on äh, majandus väga suure surve all ja siis peame olema äh, kindlad, et meil ei ole mitte ainult kriisilahendust puudutavad otsused langetatud, vaid äh, ka, et meil on vastav võimekus olemas. ning ma arvan, et väga oluline on, et me ei äh, lõpetaks olukorras, kus ametivõimud ja valitsused arvavad, et keegi teine lahendab nende probleemid ja et keegi teine saab neid lahendada. kui on tegemist suure süsteemse kriisiga, siis äh, arvan, et me peame mõistma, et äh, isegi suur Euroopa solveerimisfond äh, ei ole piisav, et äh, nende, neid probleeme lahendada ning siis äh, tekib oht, et äh, me usume, et saame probleemid lihtsalt viia Euroopa tasandile. tunnistagem ausalt, et kättesaadavad vahendid Euroopa tasandil suure süsteemse kriisi puhul ei ole piisavad selleks, et neid probleeme lahendada. sellepärast arvan, et on väga oluline et meil oleks õiguslik juriidiline selgus iga äh, probleemi puhul, sest operatiivne selgus nõuab juriidilist selgust. ma arvan, et siin on äh, risk, et äh, meie mandaat lõpeb enne, kui oleme ERD direktiivi lõpule viinud, kuid ma kardan ka, et usume liiga palju sellesse, mida on võimalik saavutada. ma arvan, et üks probleem, mis võib tekkida, on näiteks see, äh, kuidas asjad töötavad, kui komisjon peab otsuseid langetama ning äh, EBR äh, peab läbi viima ähm, vahendamist, sest tegemist on äh, agentuuriga, mis allub komisjonile. nii et tegemist on üsna kummalise olukorraga ning ma arvan, et see põhjustab siin kõhklusi ja segadust. ma arvan, härra esimees, et meil peab olema selgus, kui asi puutub küsimusse, mm, kui asi puutub suurtesse pangakriisidesse. kas liikmesriikidel ei ole siis üldse mingisugust vastutust enam? kui on tegemist suure süsteemse kriisiga, siis kuidas äh, me lahendame olukorra, kus äh, äh, erinevates riikides on erinevad kultuurid ja struktuurid nii Eurotsoonis kui Eurotsoonist väljaspool, samas kui me teame, et pangasüsteem on piiriülene Mm, meil on väga palju lootust, äh, mis on pandud sellele kriisilahendusmehhanismile, kuid äh, risk on see, et siin on meil rohkem usku kui usaldusväärsust ja kui meil ei ole piisavalt usaldusväärsust, siis me ei saa ühtegi probleemi lahendada. ma tahaksin seega rõhutada raportööri ja variraportööride jaoks, et meil peab olema siin õiguslik selgus ning äh, kõige parem viis seda saavutada on mitte öelda, et need juriidilised probleemid ei ole olulised ja need lükatakse lihtsalt kõrvale, sest niimoodi ei saa saavutada juriidilist selgust. me peame kinni pidama nendest reeglitest, mis meil on, sest muidu toome endaga kaasa ebausaldusväärse süsteemi. aitäh, Gunnar. ja nüüd Philipp Lambert, palun. aitäh, Pablo kõigepealt, mis puudutab selgust ja usaldusväärsust, tahaksin kõigepealt rääkida ähm, salveerimisfondi suurusest. siin on vaja tõmmata selge piir selle vahel, milleks see fond on ette nähtud, sest äh, EBRD-s on meil erinevad ähm, suhtumised, kuidas probleeme lahendada, nõukogu näeb seda allikana pankade rekapitaliseerimiseks, mis ei ole täpselt seesama asi ning Äh, muidugi mõju, mõjutab see fondi suurust, kuid äh, vastuseks sellele küsimusele äh, minu meelest on see fond liiga väiksena ette nähtud ning vastuseks nendele, kes ütlevad, et kui see fond on liiga suur, siis võib see olla just nagu stiimuliks pankadele teha rumalusi, sellepärast et neil sest neil on selline huvi, kuid kui tegemist on liiga väikse fondiga, siis ei ole tal mingisugust kaalu, nii et meil on vaja siin tõmmata piir olukorra vahele, kus meil on liiga palju mugavust ning kus me ei ole, tunne ennast üldse mugavalt ning minu arvamus on, et praegune suurus ei ole piisav. see oli siis minu esimene märkus, teine märkus puudutab seda, et ma ei mõista, miks Euroopa Komisjon on lihtsalt äh, teinud copy paste'i siin äh, praeguses tekstis. Äh, SSM-i teksti puhul me ei kopeerinud ju CRD4 ja miks me siis BRD-d äh, siin kopeerime sellesse teksti, see ei peaks siin niimoodi olema, me peaksime sellele viitama, kuid me ei saa lihtsalt õiguslikke teksti siia kleepida. me peame meeles pidama, et erinevate riik-, riikide puhul on erinev, erinevad reeglid. kolmandaks tahaksin tõstatada punkti, mida vist veel ei ole siin tõstatatud. Te teate, et ähm, kriisilahendus, ametivõim peab äh, tagama institutsioonide äh, see oli see ja siin on kaks võimalust, kas äh, me palume pankadel oma plaanid uuesti läbi vaatama, nii et need sobivad. kuid mõnel korral ilmselt ei õnnestu meil äh, süsteemseid panku päästa ja siin viitad sellele, mida Gunnar just ütles, kas äh, me tagame selle, et ühe institutsiooni päästmine ei, ei pane kogu süsteemi riski alla ning äh, kaalume, et ähm, läbivaatamine võib kriisilahenduste puhul ähm, kohandada panku plaaniga, ehk kui pank on liiga ähm, seotud või liiga suur selleks, et pankrotti minna, siis tuleb seda kahandada äh, sellise suuruseni, mis on äh, seotud, mis on sobiv selle äh, solveerimismehhanismiga ning ma arvan, et sellisel juhul saaksime lahendada kaheksakümmend protsenti probleemidest ning lõpuks Gunnar äh, pidades meeles, et äh, ähm, see tekst puudutab konkreetset institutsioonide päästmist, kui tegemist on süsteemsete kriisidega, siis äh, on tegemist täiesti teistsuguse olukorraga ning siis me ei peaks püüdma äh, neid kriise lahendada ainult selle tekstiga. aitäh, härra Lamberts. mul on paar märkust mida ma tahaksin ise omalt poolt teha. kõigepealt äh, meil on vaja seda juriidilist kindlust, millest kolleegid rääkisid, samuti on oluline, et me peaksime kinni tähtaegadest, äh, mis on ette nähtud Pangaliidu teise alussamba puhul, nagu eile öeldi, siis äh, pangaliit aitab meil kriisist kiiremini välja tulla. ja ma arvan, et see on täiesti õigesti öeldud. see peakski olema meie peamine prioriteet ning me peame kiirustama takka äh, majanduskriisist välja tulemist. eriti just äh, praeguse perioodi tõttu, kui meie mandaat on lõppemas palju raporteid ning kokkuleppeid järelevalve kaksikpaketi, kuusikpaketi kohta. me peaksime, ma arvan, et meil on siin ainult üks peamine ülesanne jäänud, mis on ka meile suureks võimaluseks. ja seega on väga oluline, et me oma ülesannete kõrgusel oleksime. pöördugem nüüd raportööri poole, proua Ferreira võib-olla äh, soovite kuulda ka kommentaari Euroopa Komisjoni poolt, mõned kolleegid soovisid, et komisjon kommenteeriks teatud äh, teksti aspekte, nii et kui te olete nõus, siis pöördume Euroopa Komisjoni poole ning seejärel annan sõna uuesti äh, raportöörile, palun, komisjon. suur tänu. aitäh, esimees ning aitäh proua Ferreirale ning kõigile neile, kes võtsid sõna, et oma konstruktiivseid kommentaare edes, edastada. nagu esimees ütles, on tegemist äh, väga olulise ettepanekuga komisjoni jaoks. see on Pangaliidu kolmandaks alussambaks ning see alussammas peab vastu võetama nii kiiresti kui võimalik, sellepärast äh, avaldame survet nõukogule ning äh, arvame, et ka parlament on ilmselt suure surve all, et et äh, selle ettepaneku puhul sobiva kokkuleppeni jõuda nii kiiresti kui võimalik. me oleme suure huviga jälginud seda arutelu siin. komisjoni jaoks on väga oluline, et selles ettepanekuks, et selles ettepanekus säiliksid kõik tsentraliseerimisega seotud aspektid, me tahame, et meil oleks üks üks äh, mehhanism ja üks äh, fond, sest me arvame, et nende probleemide lahendamiseks on see kõige sobivam. samuti soovime selgitada, et äh, see äh, tekst tugineb BRRD-l äh, ja me peame vaatama, kuidas äh, see kõik on seotud kriisi lahendamissüsteemiga ning kõiki neid küsimusi käsitletakse BRRD-s, mis on ühtseks reeglite raamatuks Pangaliidu puhul ja ma olen nõus raportööriga äh, BRD puhul, et tegem-, et väga oluline, et me liiguksime nendes küsimustes nii kiiresti edasi kui võimalik samuti leiame, et siin on äh, mõningad elemendid, mida tuleb äh, edasi arutada, nagu näiteks äh, maksudega seotud küsimused ning ametivõimude roll kogu otsustussüsteemis ning komisjon on valmis läbi viima konstruktiivset arutelu nendes küsimustes ning lõpuks äh, ootame huviga proua Ferreira raportit ning majanduskomisjoni edasisi arutelusid, aitäh. aitäh komisjoni esindajale ning nagu ma ütlesin, annan nüüd sõna raportöörile lõppsõnavõtuks. suur tänu, härra esimees. see oli minu meelest väga kasulik arutelu ning Äh, panin kirja kolleegide murepunktid ja ma arvan, et äh, meil on väga palju materjali, et äh, esialgset komisjoni teksti parandada. olen rohkem kui kunagi varem veendunud, et Euroopa Parlament on väga konstruktiivselt tegutsemas ja et on olemas põhimõtteline kokkulepe üldise raamistiku suhtes, mis komisjon on oma tekstis välja pakkunud. ma ei taha siin väga pikalt rääkida, nii et äh, toon välja ainult äh, mõned äh, põhiküsimused, mis siin tõstatati meie tulevase töö jaoks. meil ei ole muidugi raporti koostamiseks väga palju aega, kuid üks põhiküsimusi, mida mainisin ka oma esialgses sõnavõtus, on äh, Äh, nõukogu ja selle juhi küsimus ning ähm, selle langetatud otsuste usaldusväärsuse küsimus ning äh, nõukogu ning komisjoni vahelised suhted, kuidas need omavahel töötavad. Äh, need on väga olulised küsimused ja ma olen saanud kolleegidelt olulisi kommentaare selle kohta. teine küsimus tegeleb otseselt kogu süsteemi põhielemendiga mida meil on vaja omavahel veel selgitada. ja see on see, et ühtne järelevalve tähendab ühtset solveerimismehhanismi ning ka ühtset solveerimisfondi, need kolm asja kuuluvad kokku. sellepärast on oluline meeles pidada, et fond ei ole päästefond, nii et see ei tööta nagu päästefond vaid äh, solveerimisfondi rolliks on kriisilahendusoperatsioone ähm, toetada, aga mitte äh, raha välja maksta ja muuhulgas on selle ülesandeks ka maksumaksjate kaitsmine, sellepärast on see ähm, nii oluline fond. paljud kõnelejad ütlesid, et äh, algusest peale peab salveerimisfondil olema äh, piisavalt vahendeid ning Äh, isegi võib-olla peaks olema eraldi eelarverida sellele. me peame muidugi siin kaitsma maksumaksjaid, kuid äh, see raha võib hiljem tagasi makstud saada, kui äh, fondi struktuur on juba korralikult üles ehitatud. kuid me võime siin luua olukorra, kus maksumaksjad ei päästa panku äh, vaid äh, aktsia, aktsionärid äh, teevad seda ning äh, fondi rahastavad pangad ise sellepärast rääkisidki kolleegid sellest, et et äh, meil peaks olema fond, millel on olulised vahendid olemas juba algusest peale ning äh, rekapitaliseerimise kriteeriumid ESRM-i puhul äh, peavad olema selged ja need peavad olema tihedalt seotud kogu struktuuriga, sellepärast et me räägime siseturu tasakaalust ning me peame tagama selle, et siin ei ole mingisuguseid äh, reeglite moonutusi, eh, mis tekivad väliselementide tõttu, mis ei ole piisavalt selged eh, ja mida siseturul osalejad ei tunne, sellepärast peabki olukord olema võimalikult selge ning reeglid peavad kehtima ühtselt kõigile. ning kui kogu süsteem lõpuks käivitub, siis on oluline et me vaataksime hoolikalt üleminekumehhanismi seni, kuni kogu süsteem ei ole veel täielikult seotud riiklike süsteemide ja fondidega. see on väga oluline küsimus, mis puudutab kogu seda üleminekuperioodi. ja veel üks element, mis tõusetus siin, puudutab äh, süsteemi sisemist ühtsust meil on BRRD, Gunnar Hökmark on siin raportööriks ja see on praegu veel käimasolev töö, nii et äh, BRRD ja need kaks teksti, mille kallal me töötame, äh, Philip Lamberts ütles, et äh, tekstid, mis meile esitatakse, siin on nõukogu tekstid ning äh, see tekitab meile teatud ähm, valdkondades probleeme. mina tahan äh, tagada, et äh, neid tekste kaalutaks ning et ükski ei oleks olulisem kui teised, vaid et kõik oleksid võrdselt läbipaistvad ning nende kallal saaks töötada, samuti peame tagama sujuva ülemineku Äh, järelevalve ning kriisilahendus ametivõimude vahel ning äh, äh, kolleegide kommentaarid, mis puudutasid pankade vahelist seost siis süsteemist sees, süsteemist väljaspool ja süsteemi sees. kolleegid, eriti just härra Ludvigson rääkisid äh, BRRD-sse sisse viidavast sotsiaalsest äh, vastutusest äh, kriisilahendusprotsessi puhul, see on tõesti, mida me püüame BRRD teksti sisse viia ja selge on, et tegemist on väga oluline, tegemist on väga olulise aspektiga läbivaatamisklausli näol lõpuks äh, soovime võimalikult kiiresti edasi minna, aga seda ei teha, tohi teha kvaliteedi arvelt. nii et äh, palun sekretäriaadi abi ja soovin, et mõtleksime, kui oluline siiski on selle ajakava taga kiirustamine ja ootame nagunii ka nõukogu otsuseid. kuid sellest arutelust tuli välja, et me töötame väga tundlike teemadega siin ja viimane asi, mida me tahame teha, on kahandada teksti kvaliteeti seetõttu, et liigume edasi liiga kiiresti sest äh, meil on veel detsembrini aega, enne kui peame lõplikud otsused langetama. ma luban teile, et äh, pean tähtaegadest kinni, mis äh, mul siin ees on ja kui me soovime nende asjadega kiiremini veel edasi liikuda, siis see ei tohi kindlasti toimuda meie töö kvaliteedi arvelt. ja lõpuks tahaksin tänada kõiki kolleege, kes omapoolsed kommentaarid esitasid me ei tohi kunagi unustada põhilist elementi selles tekstis, see on siseturg ja tugevam finantssüsteem, stabiilsem finantssüsteem, mis äh, oleks rohkem toeks reaalmajandusele, kaitseks maksumaksjaid ja peame tagama selle, et maksumaksjad ja aktsionärid, kes on nende institutsioonide lõppomanikeks, oleksid piisavalt kaitstud äh, kriisilahendusprotsessides ning peame tagama stabiilsuse olukordades, kus äh, kodanikud hoiustavad oma raha nendes pankades. meil on FDIC USA-s ja see liigub selles suunas, kuhu meil on samuti vaja liikuda. kolleegid, eriti härra Klints, mainisid neid elemente, me peame tagama hoiustajate raha, isegi väikeste hoiuste puhul me peame tagama selle, et nende usaldusväärsust ei seata ohtu ning Äh, ma tahaksin tänada komisjoni ka te, nendepoolse töö eest ning loodan, et äh, meie koostöö jätkub äh, positiivses õhkkonnas ning loodame, et saame oma mandaadi lõpus jätta pangad palju paremasse olukorda. arutelu leiab aset kolmeteistkümnendal oktoobril ning muudatusettepanekute e, e, tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober kahekümne viiendal novembril toimub nende kaalumine ning äh, ning seejärel toimub lõpphääletus plenaaris. Äh, mis puudutab EKONi ja libe komisjoni ähm, pädevust äh, maakasutusettepanekus, siis kaheteistkümnenda septembri kohtumine tõid endaga kaasa ettepaneku rakendada reeglit viiskümmend üks, libe komisjoni sekretäriaat ning meie sekretäriaat teevad ettepaneku läbivaadatud ajakava esitamiseks ning äh, rahapesu direktiivi äh, küsimuses äh, sooviga lükata hääletamine kõige hilisemaks jaanuariks meie ettevalmistatud muudatusettepanekud langevad seega ära. niisiis kohtumine liikmesriikide parlamentidega, me viime läbi kohtumise nendega osana aruteludest muudatusettepanekute üle EKONi äh, raporti teemal. Euroopa poolaasta kohta kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siin on raportööriks Elisa Ferreira, see leiab aset olulisel hetkel, kui nõukogu võtab vastu võttis vastu oma soovitused enne suve, meil ei ole siin veel vastavat teksti, kuid see võib mõjutada liikmesriik, eesmärke ning oluline on, et me arutaksime koos kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa poole aasta tulemuste üle. niisiis lähme järgmise punga, päevakorrapunkti juurde ähm,. majandus- ja rahanduskomisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta koosolekute ajakava projekti vastuvõtmine, see tähendab, et Äh, teil on see ajakava olemas äh, oma kaustades ja kui teil mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis liigume kolmkümnenda äh, päevakorrapunkti ehk hääletamise juurde. investeerimistoodete põhiteabedokumendid, siin on raportööriks Pervaš Beres, aga see dokument on edasi lükatud, sellepärast läheme edasi tänase hääletuse juurde. lõppkompromiss Egoni arvamuse kohta soolise tasakaalu parandamise äh, teemal, nii et loodan, et teil on hääletuskaardid kaasa ja alusta ja teeme kõigepealt äh, proovihääletuse. One, one socialist, okay. One socialist, okay. Sven, you have the car oh.? Sven, kas sul on ka kaart kaasas? proua Peresel pole hääletuskaarte kaasas, aga nüüd siis teeme katse testhääletuse. One more? no. teeme veel ühe katse. Tenemos 47. Ah. So we move uh, compromise. kompromiss A, kes on poolt? jah, Sven, vabandust, raportöör soovib sõna. härra Schmidt, palun. Thank you very much uh,. I... suur tänu. sooviksin omalt poolt öelda, et tegemist on suurepärase parlamentaarse kompromissiga. alustasin ühest kohast, lõpetasin hoopis kuskil mujal. olen olnud siin juba väga kaua selles parlamendis ja ma tean, et kui soovida jõuda tulemusteni, siis tuleb teisi kuulata ja olema valmis kompromissile minema. tahaksin tänada variraportööre, sekretäriaate tehtud hästi hea töö eest ning loodan, kallid kolleegid, et lõpetuseks on võimalik koostada meil oma raport, muidu me oleme siin täiesti kahjutud öö, tugitoolis istujad, asjad aga maailmas muutuvad, aga me tahaksime enne valimisi loomulikult ka näidata mingisuguseid saavutusi, kui me tahame, et meid uuesti valitakse Äh, ja esimees vabandab härra Schmidti ees, et ta alguses unustas härra Schmidtile sõna anda. Läheme nüüd edasi hääletusega, kõigepealt kompromiss äh, äh, A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, neljas osas. hääletame kõigepealt esimest osa, kas on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss te-, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, kontrollime kolmandat osa Alvarez on vastu ja Javis kaks tükki veel on siin vastu, nii et äh, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. neljas osa koos suulise muudatusettepanekuga raportööri, raportööri poolt, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis hääletame neljandat äh, muudatusettepanekut, kes on poolt. vastu, erapooletud, ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime seda. Äh, meie kaardita liikmed on vastu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm vastu, kakskümmend kaks poolt. ja nüüd lõpetasime siis selle kompromissi hääletamise, lähme kompromiss D juurde edasi Okay, we vote the compromise uh, with the deletion of, with the word shall. hääletame kompromissi, aga sõna shall on kustutatud, hääletame kompromissi nii, nagu see kompromiss on, kas teil on kõik ka selge, hääletame siis kompromissi äh, lõike viis teemal, kes on poolt? As the compromise. hääletame seda kompromissi sellisel kujul, nagu see kompromiss on. hääletame We vote on the original as paragraph uh... hääletame originaali. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et seda hääletust on küll vaja kontrollida, kontrollime. hääletus on alanud. Teie olete vastu, nii et jällegi kaardite liikmed on vastu. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss V. kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kompromiss E. kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kompromiss F kes on poolt? vabandust ah, excuse me, we vote amendment two. vabandust, hääletame muudatusettepanekut kaks, kolm, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss F exactly, thank you. kompromiss F-i juurde, suur tänu, Jean-Paul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd muudatusettepanekut kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks hetk, palun. Excuse me, point of order and uh, as we, we... kodukorda puudutav küsimus. kui me lükkasime tagasi lõike viis kompromissist C, siis sellisel juhul me peame hääletama muudatusettepanekuid eraldi. peame hääletama muudatusettepanekut sada üheksakümmend neli ainult, kuna kõik ülejäänu on kustutatud ja see on leheküljel neli. ma kordan, oleme lükanud tagasi lõike viis ja peame eraldi hääletama selle mu-, para-, lõike muudatusettepanekuid me peame hääletama ühte Äh, hääletame muudatusettepanekut sada üheksakümmend neli ainult. kas see on selge teile? hääletame nüüd siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandan äh, selle segaduse eest ja läheme nüüd äh, jällegi kompromisside juurde, kompromiss H, kus hääletame osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? vabandust, Enno hääletame tegelikult kõigepealt põhjenduspunkte, muudatusettepanekut viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, poolt, vastu. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kas me võiksime viiekümne viiendat kontrollida, ütleb härra Kiigolt. viiekümne viiendat, kas võime kontrollida? viiekümne kuuendat kontrollime, siis ütleb esimees. viiskümmend kuus võeti vastu, kinnitab esimees. see on selge. vabandust segaduse eest. härra Kiigol palub kontrollida, kas viiskümmend viis ja viiskümmend kuus on mõlemad vastu võetud. viiskümmend viis tagasi lükatud, viiskümmend kuus vastu võetud, ütleb äh, härra Kiigold. mina olen veendunud, et viiekümne viie puhul oli samasugune enamus, ütleb härra Kiigold, aga rahvapartei, te hääletasite poolt, eks ole? minu meelest Rahvapartei hääletas poolt, oota, härra Kiigolt kontrollime viiekümne viiendat muudatusettepanekut, olgu, teeme kontrolli siis, muudatusettepanek number viiskümmend viis, ütleb esimees, viiskümmend viis, viiskümmend viis. So Berchel against and Sven, you vote, Sven, we are Sven, viiekümne viiendat hääletame Sven, sina hääletad poolt. So we close the vote <laughs> hääletus on siis lõppenud. tagasi lükatud. So fifty five. nii et siis viiekümne viies muudatusettepanek on tagasi lükatud, viiskümmend kuus on vastu võetud, läheme siis edasi. kompromiss. kolmes osas hääletame seda esimene osa, kes on, ei, vabandust, kahes osas parandab esimese, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime teist osa. No, Pervonge is in favor. Ah, okay, so 23 in favor, 22 kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud, läheme siis edasi, kompromiss äh, I. kompromiss I, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes, äh, J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt, vastu,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 erapooletud, vastu võetud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, osade kaupa hääletus, mida nõuab äh, sotsiaaldemokraadid, kolmes osas hääletame. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas tahate kontrollida seda, siis kontrollime kompromiss kuu esimest osa. Sven, mida sina hääletad, hääletad vastu, veel kaks vastuhäält. hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda teist osa. Pervanche, äh, Sven, teie hääletate poolt? üks poolt, üks vastu, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss T, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss X, kes on poolt. kompromiss X, hääletame seda kahes osas. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. kompromissist X, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa kompromissist X kaks kaardita hääletajat hääletavad vastu. nii et teie, kellel on kaart, jätkake hääletamist. ja nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. vastu võetud. kompromiss ja ikrak härra Kodes. mulle tundub, et meie sotsiaaldemokraate on hääletuse algusest peale üks rohkem, kui peaks olema. kas me võiksime kontrollida, kas komisjonis on kõikidest fraktsioonidest sobiv arv inimesi? sekretäriaat loeb siis üle fraktsioonide esindajad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 So there, so there are uh, one more socialist but is not voting because Mr Ludvigson is not voting. härra Ludvigson ei hääleta, äh, sotsiaaldemokraate on küll rohkem, kuid ta, ta härra Ludvigson ei hääleta, mistõttu on õige arv hääletanud. Äh, teie olete esimees, ütleb härra Koses, äh, teie näete seda asja kõige paremini. igal juhul masin, hääletusmasin ju näitaks, kuidas olukord on. The machine and the secretariat say this okay, so I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 kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks. härra Kleber, äh, proua Kleber. me anname teile hiljem sõna. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame nüüd siis muudetud, muudetud kujul teksti. proua Kleva, kas te soovite sõna? Just for one sentence. jah, üks kommentaar minu poolt. ma tahaksin sotsiaaldemokraatide hääl, hääletust selgitada kompromiss C äh, oli meie jaoks võtmetähtsusega ähm, hääletus äh, ja tulemus meie jaoks oli meeltmööda, seetõttu ma paluksin äh, fraktsioonil hääletada selle raporti poolt ja tahaksin tänada raportööri kõikide oma arvamuste eest ja selle eest, et ta oli valmis meie arvamusi kuulda võtma, neid sisse panema dokumenti, nelikümmend protsendine kvoot, siduvad eesmärgid ja sanktsioonid, suur tänu teile! niisiis hääletame siis äh, teksti muudetud kujul ja seda elektrooniliselt, palun, ütleb härra esimees. So we close the vote, so hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu, kuus erapooletut. õnnitlused, härra Olle Schmidt nüüd lõpetame meie koosoleku, kohtume kell kolm pärastlõunal ja suur tänu teile kõigile!